ühtsetest eeskirjadest ja ühtsetest menetlustest krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks. ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames. selleks, et välja selgita, millised olid läbirääkimiste tulemused arvestagem palun sellega, et avatud mikrofoni selles päevakorrapunktis ei avata ja et sinist kaarti kasutada ei saa ma küll ei tea, miks, aga lihtsalt nii on. niisiis jõuame kõnelejate juurde fraktsioonide nimel, kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel proua Wortmann-Kool. suur aitäh, president meie arvates on väga kiiresti vaja pangandusliiduga ühele poole jõuda ja teha seda enne valimisi ja sellepärast me peamegi täna demonstreerima oma ühist ja tugevat mandaati selleks, et läbirääkimised käima läheksid. tegelikult see mandaat on juba hääletamisel olnud, seda on hääletatud meie pädevates komisjonides ning täiskogu hääletamine peaks olema äratuskell nõukogu jaoks. teisipäevane arut-, arutelu, kus öö, äh, sama asja öeldi, oli tervitatav selles mõttes, et Kreeka asepeaminister oli ka seal kohal. niimoodi rõhutas Kreeka eesistuja ähm, seda, kui tähtsaks ta antud määrust peab ja samuti demonstreeris ta soovi töötada kokkuleppe nimel. aga Kreeka eesistuja ei saa läbirääkimisi pidada, kui neil puudub piisav mandaat ECOFINilt. aga asi on pakiline, turud jälgivad meid. me peame algusest peale kümnesse tabama. kui me ähm, kasvupakti äh, läbirääkimisi pidasime, siis me võtsime ühisreeglid äh, nii-öelda ähm, valitsustelt ära ja tegelikult me jõudsime kokkuleppele selles six-packis, mis on väga hea. nüüd aga on nõukogu teinud täpselt vastupidise ettepaneku, ehk et liikmesriigid peaksid klaarima ähm, raskuste sattunud pankade asjad. raske on näha, kuidas see ähm, tooks kaasa objektiivset ja tõhusat otsustamist fa-, äh, ja, ja peale selle seda kõike peaks tegema neljakümne kaheksa tunni jooksul. samuti õõnestaks see tõsiselt äh, kriisilahendusvahendite tulemuslikkust. meie arvates tuleb kasutada bail-in'i kindlasti äh, hoolitsemaks selle eest, et aktsionärid maksa, täpselt sama tuleks teha ka raskuste sattunud pankade puhul, ükskõik mis liikmesriigis nad ka on. võrdne kohtlemine Äh, selles osas, et äh, kes hätta saanud, sattunud, seda abistatakse ja et äh, ressursid on olemas, see on ka tähtis. tegelikult see kriisilahendusfond on ju väga ähm, selgelt jaotatud liikmesriikide osades, osadeks. esimestel aastatel on väga suur risk, et see kriisilahendusasutuse reputatsioon kannatada saab. me ei saa sellega riskida, me peame hoolitsema selle eest, et asi kohe toimiks ja et ähm, seda finantseeritaks pangamaksudest äh, selle asemel, et selleks kasutatakse liikmesriikide kriisi lahendamismehhanismide rahasid Äh, majandusasjade komisjon hääletas väga selgelt ühe kriisilahendusmehhanismi poolt, äh, millel on üks äh, fond ja et asja saaks ära lahendada tõesti paari päeva jooksul. meie fraktsioon tõesti soovib ähm, hoolitseda selle eest, et raskustesse sattunud pankade ähm, asju ei peaks hakkama kinni maksma maksumaksja edasise valitsustevaheline lepe. see on ette nähtud aja, ajutisena, aga meie ähm, suhtume sellesse väga suure kahtlustega, meie ei usu valitsustevahelisusesse ähm,, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et see on õiguspärane. mul on ähm,, ma mõistan küll seda, et üks liikmesriik on mures äh, nende varade ümberkandmise pärast. aga, aga põhimõtteliselt me ei saa uskuda sellesse valitsusvahelistesse, valitsustevahelisse leppesse, mille järgi kõige otsustavam tuumikküsimus asjast on võetud välja sellest ühtsest mehhanismist ja pandud valitsustevahelise äh, see alasesse ma sooviksin äh, tänada teisipäevast väga ähm, suureks abiks olnud kommentaaride eest äh, äh, volinik Barnier'd. tegelikult see näitas õiget teed. ja me tõesti usume siiralt ka sellesse, et te nõuate usaldusväärset ja toimivat süsteemi see kokkulepe on vaja kiiresti sõlmida, aga mitte suvalise hinnaga. pangandusliidu valmis saamine on Rahvapartei jaoks kõige-kõige tähtsam küsimus nüüd, kui on käima läinud meie ametiaja viimane kuu. me peame taastama usaldusväärsuse, me peame hoolitsema selle eest, et finantssüsteem oleks stabiilne, selle eest, et majapidamised ja äh, Ähm, ettevõtted saaksid le-, lihtsamalt laenu ning et kaitsta raskustesse sattunud pankade varasid. see on väga oluline usalduse taasloomiseks ning majanduse taastumise kiirendamiseks. meilt oodatakse palju, me oleme, vastutus on väga suur. me soovime saavutada ühe tähtsa eesmärgi põhimõtteliselt ähm, me leppisime ju seisukohas kokku majandusasjade komisjonis ja me ei muutnud oma läbirääkimiste positsiooni, vaid kordasime seda, mis me EKON komisjonis juba detsembris olime öelnud. see peaks olema ühtlasi äratuskell nõukogu jaoks ehk parlament on valmis ja avatud läbirääkimiste kiirendamiseks ja soovib need lõpule saada enne valimisi. me oleme valmis konstruktiivseks suhtumiseks, aga me ei saa nõustuda suvalise leppega. pangandusliidu kok-, lõpuleviimine on siin mängus, aga me peame tabama kümnesse, aitäh. aitäh, proua Kull. ja nüüd on sõna Sotsialistide Demokraatide Liidu nimel äh, fraktsiooni esimehel härra Svobodal. aitäh, härra president, härra volinik. aitäh, kolleegid, volinik. aitäh, kolleegid, volinik, kolleegid. Uh, aitäh ähm,, president, kolleegid, äh, see ei ole see, mida ähm, ette pandi. ja, ja tege-, teiseks on mängus ka nõukogu mandaat, kui mand-, nõukogu mandaati tõsiselt võtab, siis ta peaks nii-öelda mandaadi juurde asuma. mõelgem tagasi, kui ülemkogu otsustas, et me vajame pangandusliitu, millal see oli? ja kui palju kuid vahepeal on kulgenud? siin ei ole mitte meie süü selles, et me pole pangandusliitu öö, saanud, lihtsalt nõukogu on nii-öelda väga aeglane. härra Soboda, meil on sakslasi, kes prantsuse keelt ei oska ja Saksa kanalilt oli kogu aeg prantsuse keel. härra Langen näiteks parasjagu just esitabki proteste ja härra Langen ütleb, härra Soboda, selles osas on sul õigus. toimub vestlus ilma mikrofonita jah, aga suurem probleem, möönab härra Soboda, on see, et nõukogu esindajat ei ole. oota, millest see jutt käib, küsib härra Schultz, kas selles, et äh, härra Sob-, äh, et nõukogud pole esindatud? ma tahtsin teid aidata, härra Langen, et te saaksite ka kõigest aru, mis siin räägitakse. härra Langen saab, on nüüd jälle rahul. hästi, ma jätkan siis nüüd saksa keeles. What, what is the real kallid kolleegid, mis tegelik probleem meie jaoks on? see on järgmine. nõukogule ei meeldi, et tõeline Euroopa institutsioon ehk parlament ning ähm, nõukogu, äh, et nende mõju järjest laieneb. Äh, ehk ehm, praegu öeldakse järjest rohkem, et me tahame, et ministritega, me tahame ise selle asja ära teha. ja meie peame siis otsustama vali-, või tähendab, selgitama valijatele, et tihti need otsused ei ole tõhusad. kui nõukogu kokku tuleb, kuigi neid on all, ainult kakskümmend kaheksa, on seal otsustamine palju raskem kui siin, kus meil on hääletamine nõukogu valis sellise õigusliku aluse, mis jah, võib küll õige olla, aga lõppude lõpuks oli tegemist ju poliitilise otsusega. tegelikult eksisteerib ka teine potentsiaalne õiguslik alus, ühenduse meetodi artikkel, ähm, mis annaks parlamendile suurema rolli. miks siis valiti õiguslikuks aluseks just nimelt see, mis ähm, avab valitsustevahelise tee eks ikka selleks, et ise omakeskis ära asja otsustada, aga praegu on tegemist ju ikkagi siiralt Euroopa küsimusega, kus peab olema laiem otsustajate ring. ja veel, pangandusliit ei ole mitte ainult panku puudutav või pankade jaoks, see on eurooplaste jaoks. see on eurooplaste jaoks, kes kardavad, et neil ei õnnestu laenu saada või et neil tekivad probleemid, kui pank raskustesse satub ehk siin on küsimus eurooplaste projektis ja mitte pankade projektis. mispärast on tähtis saavutada jõuline tugev Euroopa lahendus? kui ma õigesti Financial Timesist aru sain, kallis kolleeg Callahan, tegelikult Ühendkuningriigis on juba püütud möödas hiilida mõningatest reeglitest, milles me oleme kokku leppinud hakatakse ühesõnaga vingerdama, äh, singerdama, vingerdama äh, ja püütakse otsida äh, mööda, reeglitest möödahiilimismeetodeid. ja, ja tegelikult öm, ähm, ongi nii, nagu kolleeg Kortman, Wortmann Kool ütles, et nüüd on kätte jõudnud hetk, kui pangad ise peavad nii-öelda selle koorma kanda võtma, see mehhanism ise väga hea ei ole, sellepärast et otsustamisele eelneb väga pikk protsess. me olime väga rahul sellega, kui komisjon ähm, lõpuks otsustas, et kui on vaja panka ähm, aidata, et siis tuleb tagasi selle mehhanismi juurde minna. praegune mehhanism on liiga keeruline see on umbes sama, sama asi, et kui kuskil puhkeb tulekahju, siis pead linnavalitsusest äh, luba minema küsima, et kas midagi võiks nagu öelda või teha. ja täpselt samamoodi, kui äh, tervisega midagi juhtub, siis taha, siis ei taha hakata avaldusi kirjutama ja luba taotlema, vaid sa tahad, et arst kohe siin ja praegu tegutseks edasi ajastus, kümme aastat on liiga pikk, selgelt liiga pikk selle fondi käima saamiseks ja sellest ei pruugi ka piisata. mõned on öelnud, et kui seda aega poole vähemaks ähm, teha ehk viie aasta peale panna, siis mõned väiksemad pangad ähm, nõrgemates liikmesriikides ähm, äh, maksaksid ebaproportsionaalselt palju, seetõttu võiksime nagu kasutada seda backstopi kaitsemeedet. et teha ära see, mida on vaja teha. Need on põhilised küsimused, mida me peame nõukogult nõudma. ja lõpetuseks. kõigepealt aitäh läbirääkimiste meeskonnale, ma usun teisse täielikult. ma näen ühtsust ma näen äh, väga tugevat nii-öelda ühe rusikana tegutsemist. aga läbirääkimiste meeskonnal peab olema ka selge positsioon ja see on meie fraktsiooni positsioon. parem äh, äh, mitte äh, kokku leppida milleski, kui leppida kokku halvas lahenduses. kui me kokku lepime halvas lahenduses, siis tegelikult on hea lahenduse leidmine pärast seda palju raskem. nii et sotsid seetõttu on vaja pöörduda nõukogu poole, et äh, tekiks me mandaat, ärme jääme ootama seitsmeteistkümnendat, kaheksateistkümnendat veebruari, tehke seda järgmisel nädalal, aga meie positsioon on väga selge, me soovime lahendust aga me ei aktsepteeri halba lahendust, sest meie arvates parem mitte lahendust sõlmida, kui halba teha. annan ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Verhofstadile. aitäh, president, esimene küsimus äh, minu poolt, kus on nõukogu siin debatis, me saadame siit äh, Äh, sõnumit, see ei ole sõnum härra Barnierile, sest härra Barnier toetab meid vist sajaprotsendiliselt, me oleme ühel nõul ja meil on äh, sõnum kelle jaoks, nõukogu jaoks, miks siis nõukogud siin ei ole? see ei ole äh, meediale teie, härra Kalland, teete seda meediale, teie olete selle pangandusliidu vastu, seda ma mõistan. aga eesistujat ei ole siin, nemad on need, kes peavad meile uue ettepaneku tegema. härra Sobodal on täiesti õigus, see on täiesti vastuvõetamatu et nüüd äh, millal see järgmise ECOFIN-i kuupäev siis ongi, härra partner, seitsmeteistkümnes vist. nüüd peab ootama seitsmeteistkümnenda veebruarini, enne kui nõukogu saab uue mandaadi, see tähendab, et äh, me kaotame neliteist päeva jälle lisaks kõikidele nendele kuudele juba, sest et nõukogu on otsustanud äh, pangandusliidu osas härra Soboda juunis kaks tuhat kaksteist ja täna ei saa me defineerida uut mandaati selleks, et läbirääkimised parlamendiga tegelikult ka jätkuda saaksid, sest olgem ausad, me oleme juba korduvalt öelnud, et nõukogu ettepanek ei olnud vastuvõetav ja et meil on vaja uut. ja see dramaatiline punkt siin on, et juba kuus aastat on möödunud sellest, kui finantskriis algas, kuus aastat ja me ei ole endiselt suutnud leida lahendust panganduskriidile. ameeriklased tegid seda kohe esimene asi, mida ameeriklased tegid juba aasta jooksul pärast seda, kui finantskriis algas, oli taaskapitaliseerida pangad ja lahendada probleem. mida tegid äh, rootslased pärast oma kinnisvarapanganduskriisi? Äh, meie oleme nüüd Jaapani mudelit järgimas, nemad ka ootasid viisteist aastat, enne kui nad oma pangad taaskapitaliseerisid ja selle tagajärjeks oli pikk majandusstagnatsiooniperiood. nii et mina palun härra president, et äh, Ühenenud Parlamendi nimel te saadaksite kirja nõukogu eesistujale ja ütleksite, et meie jaoks ei ole selline asi vastuvõetav ja et me palume, et nad kiirendaksid oma läbirääkimisi nõukogus sees, nii et äh, nad saaksid meie ette tulla uue mandaadiga. teine asi puudutab kiirust, ma arvan, et kõik on nõus, praegune nõukogu ettepanekus välja toodud kiirus on nagu trabant, kui ma Äh, tohin siin autopilti kasutada, äh, väga pikk aeglane menetlus, meil oleks vaja McLarenit või Ferrarit, kui me tahaksime äh, pangandusprobleemi tegelikult ka lahendada nädalavahetuse jooksul. ja lõpetuseks õiguslik alus, nagu te teate, siis minu arvates on ainult üks õige õiguslik alus sada neliteist, sest see raha, mis sinna, sellega seotud on panused, need on erapanused, pankade panused, me ei taha siia riigi raha kaasata, nii et artikkel üks, üks, neli on õige õiguslik alus. aga olen juba kuulnud, et mõned inimesed on valmis äh, siin kompromissi leidma, võib-olla peaks meil olema see sunset klausel, valitsustevaheline kokkulepe lõppkokkuvõttes, et kogu süsteem äh, võiks ühenduse seaduse alla hiljem langeda. seda me tavaliselt ütleme, kui me nõukoguga nõus ei ole, te ütlete, et jah, te selle, võite selle süsteemi alustada, aga siis aasta, kahe, kolme aasta jooksul peab äh, kogu see süsteem ühenduse seaduse alla tulema, see võib olla tulemus. kas see on hea, võib-olla parem kui lahendusmehhanism, mis kestab igavesti, aga alustagem Äh, nõukoguga läbirääkimised jääda saja neljateistkümne juurde, kui nõukogu õigustalitus ise koos komisjoni õigustalitusega, koos Euroopa Parlamendi õigustalitusega, kõik, kui kõik kolm õigustalitust ütlevad ühte ja sama asja, siis on minu arvates tegemist täieliku imega, sest et tavaliselt on nendel õigustalitustel alati erinevad arvamused, seekord on see arvamus sama ja seda ainult seetõttu, et üks riik kõige suurem riik on sellele vastu ja see on ainuke põhjus, miks me praegu uurime jällegi võimalikke valitsustevahelisi süsteeme, mis on väljaspool lepinguid. tulemus selle puhul saab olla ainult negatiivne, tagajärjed Euroopa Parlamendi pädevustel saavad olla ainult negatiivsed, aitäh. aitäh, härra Verhofstadt ja nüüd saab sõna Kohn-Bendit Roheliste fraktsiooni nimel. Chers collègues, vous savez euh, härra president, kallid kolleegid. Te teate, et Guy Verhofstadt, millel, millele viitas ka juba eelkõneleja, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal langetati vastavasisuline otsus. kui parlament surutakse nurka, siis sel juhul öö, äh, kordu-, kordub see lugu ka eelarve korral arvestades Kiefer-Hofstadti tehtud märkusi, tuleks tõepoolest äh, kontrollida, kas me tõesti pole suutelised otsust vastu võtma, mille, äh, mida saaks siis kolme-viie aasta pärast, kolme kuni viie aasta pärast üle kontrollida, meil on tarvis tegutseda veel selle ametiaja jooksul ja tulemuseni jõuda. ja tulemuseni jõuda toimimislepingu artikkel saja neljateistkümne alusel me ei saa arvestada Saksa põhiseaduskohtu seisukohtadega, sest tegemist on ju eh, kommertspankade, rahvusvaheliste kommertspankadega ja nagu näiteks Deutsche Banki on eh, te-, pank, mis tegutseb kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Eh, ärgem laskem enna-, ennast lollitada, arvestagem, et me peame kaitsma erapankade rahalisi vahendeid ja nüüd tuleks ausalt öeldes võtta liikmesriikidelt võimalus rahvuslipukestega vehkida, kui jutt on eraisikute varast, kui jutt on inimeste kaitsmisest, kui jutt on sellest, et et pangad ei lollitaks enam maksumaksjaid ja et me ei toetaks põhja minevaid panku maksumaksjate kulul. selles mõttes on selline kriisilahendusmehhanism väga hea. nõukogu ka-, kavatseb edasi liikuda riigist riiki riikide kaupa, see on nõrk lahendus, see tähendab seda, et nõrgad jäävad nõrkadeks ja tugevad säilitavad oma tugevuse me peame säärase lahenduse tagasi lükkama. me võidame antud lahingu ainult juhul, kui parlament ütleb sõnaselgelt, olgu siis lahendus olemata, aga halba lahendust me ei vaja kui me suudame ühiselt tegutseda, kui me siin selles kõrges kojas hakkame juba artiklist sada neliteist taganema, siis me oleme lahingu juba ette kaotanud. ma leian, et parlamendi president peab siinkohal parlamendi seisukoha väga selgelt välja ütlema, et ta esitab meie rahulolematusest, rahulolematust tunnistava kirja äh, Eh, eesistujariigile ja ka kõigile kahekümne seitsmele ülejäänud liikmesriigile, muidugi ka Saksamaa liitvabariigile. me peame täie sõnaselgusega ütlema, et kui ei saadata, saavutada lahendust, mis tugineb ühenduse meetodil, siis see lahendus meid ei rahulda. meil on oluline kaitsta tarbijaid ja see on iseäranis oluline enne eelseisvaid parlamendivalimisi ja nüüd ECR fraktsiooni nimel kolleeg Kälähen. aitäh, härra president, mina üldiselt üritan olla sellistes asjades optimistlik loodetavasti isegi härra konvendid üks päev ütleb midagi mõistlikku, aga isegi aasta tagasi olin isegi mina skeptiline selles osas, kas nõukogus on võimalik saavutada mingisugustki kokkule, kokkulepet äh, nendes küsimustes Pangandusliidu viimases etapis, sest olgem realistlikud, me räägime siin äärmiselt äh, märkimisväärses muudatuses Eurotsooni suveräänsuse küsimuses ja me räägime väga suurtest rahasummadest. meil olid kokkuleppe alged, mis annaks väga vajalikku kindlust Eurotsooni pankadele ja see on kindlasti ju kõikide huvides, kuigi tegelikult minu riik siia kaasatud ei ole, siis minu arvates on see ka meie huvides, et selline asi aset leiaks minu arvates on samuti kõigi huvides, et me lõpetame sellise praktika, kus pangad teenivad kasu, aga kui nad käituvad valesti, siis kahjud kannab maksumaksja. minu arvates siin ka ei ole mingit arvamuste lahknemist, minu fraktsioon ei ole vastu äh, suurele osale majanduskomisjoni tekstist, aga meil on mõningaid tõsiseid muresid parlamendi positsiooni osas. esiteks leian ma, et me peame tagama, et need riigid, mis on väljaspool Eurotsooni, kus on palju Eurotsooni pankade äh, allettevõtteid nagu Tšehhi Vabariik, Rootsi on täiesti kaasatud nendesse otsustesse, mis mõjutavad nende huvisid. teiseks usun ma, et me peame kaitsma Euroopa Liidu eelarvet selle eest, et sealt nõutakse, et äh, toetatakse panku äh, ja tagatakse sellist valuutat, mida, millega enamik liikmesriike, palju liikmesriike ei taha üldse liituda. hetke ettepanek selliseid asju ei taga aga ma olen nõus vajadusega teha selgeks, kes teeb otsuseid, kui Eurotsooni pank kokku kukub ja äh, ma tõesti saan aru sellest murest, et mõned äh, suured riigid saavad mõjutada sellise mehhanismi otsuseid. aga me peame ettevaatlikud olema ka, et mitte teises suunas minna ja see nii jäika struktuuri paika panna, et ei suuda kohaselt reageerida nendele erinevatele moodustele, kuidas pank võib äh, kokku kukkuda ükskõik millal, ükskõik kus kohas nii et on vaja parandada veel nii parlamendi kui nõukogu positsioone, enne kui me leiame lahenduse, mis sobib eh, nii põhja kui lõunariikidele, nii euroriikidele kui mitte euroriikidele kahjuks aga mõnede inimeste jaoks täna on tänane debatt ja hääletus, selle sisu ei ole mitte lahenduse leidmine, edasiliikumine, vaid et siin tegeletakse institutsioonide vaheliste jõulemäng, jõumängudega. isegi härra Verhofstadt ütleb, et selleks, et saavutada muudatust, peaksime me kopeerima USA-d, võib-olla me peaksime tegema seda ka mõnes teises poliitikavaldkonnas. nii et minu fraktsioon ei ole täiesti rahul ei parlamendi ega nõukogu positsiooniga, leiame, et me peame kinni pidama ühisturu reeglitest, peame austama riigiabi reegleid, aga oleme üritanud läheneda nendele küsimustele, vaadates suuremat pilti, mis peaks minema kaugemale sellest väiklasest institutsioonide vahelisest jõuvõitlusest, mida mõned siin tahavad teha. Lissaboni lepingu alusel sellel parlamendil on märkimisväärselt pädevused ja üritame siis neid vastutustundlikult ka täita. aitäh, härra president! proua Zimmer, rohe, ühendatud vasakpoolsete poolt, suur aitäh, härra president. kriisi lahendusmehhanism, millest me praegu räägime, on ju tegelikult loogiline pangandusliidu osa, kas ei pidanud mitte algusest peale teenima selle huve, et eh, piirata finantsturgude vesikasve vaadakem olukorrale selge pilguga näkku. oleme sunnitud tõdema, et need ettepanekud ja senine nõukogu argumentatsioon, aga ka meie arutelu selles kõrges kojas on olnud selline, et me oleme teinud kõrgelennulisi avaldusi, ent äh, kui asi kokku võtta, kui vaadata, kuhu me jõudsime siis me näeme, et me tegime ausalt öeldes pidevalt eh, tühilende kusagile maandumata. mina, härra president, lähtun sellest, et teie väga selgelt ütlete nõukogule, kes siin täna oma puudumisega silma paistab, et eesistujariigil on kohustus niisugustel aruteludel viida, kohal olla. meie fraktsioon pole sugugi väga veendunud, et kiri, mille te saite Barrosolt pärast seda, kui te talle kirjutasite, saaks olla piisav ja et see tagaks komisjoni selgesõnalise seisukoha läbirääkimiste olukorras on väga oluline, et ka komisjon sõnaselgelt oma seisukohti väljendaks selles läbirääkimiste faasis, siis me saame edasi minna, kui rääkida ka läbirääkimiste hetkeseisus, siis kolmepoolsed läbirääkimiste istung toimus ka eile ja me jõudsime Äh, arusaamale, et nõukogu seisukohad pole sugugi äh, nihkunud, nad on endiselt jäigad. ja juhul, kui meil tekib konkreetse panga päästmise öö, äh, vajadus, siis me peame tõepoolest lähtuma ainuüksi aluslepingu artiklist sada neliteist. jah riikidevahelise kokkuleppe jaoks võiks ju mandaat olla ka öö, äh, öö, äh, mitte nii laiaulatuslik, kuid see igal juhul, kui see mandaatiga kitsendatakse, peab see toimuma vastavalt Euroopa Parlamendis langetatud otsusele. me peame aga arvestama, et viimase astme otsustajaks jääb nõukogu, sest me ju teame, et tugevamad liikmesriigis Äh, tugevama, tugevamad liikmesriigid püüavad kehtestada omi arusaamu, äh, lähtudes sellest rollist, mida nende liikmesriikide pangad Euroopa Liidus ja maailmas mängivad. me peame igal juhul äh, vältima seda, et liikmesriikide maksumaksjad tasuksid kinni, maksaksid kinni ebaõnnestunud kommertspankade poolt tekitatud võlad. ma tahaksin sellele sõnaselgelt viidata, kuid ma tahaksin teha ka ühe põhimõttelist laadi märkuse. E, siis, kui ma rääkisin, et me teeme muudkui tühihüppeid õhus ega kusagile ei maandu. nimelt, kui me pidevalt arutame asju punkt, lähtepunktist lähtudes, et too big to fail, liiga suured läbi kukkuda, siis me tegelikult ei vaata sõnaselgelt sellele otsa, mida tegelikult kujutab endast pank ja millised on panga funktsioonid äh, mida tegelikult pank peaks oma äh, tegevuste hulka lülitama äh, kui me, kui pangad tegeleksid ainult oma põhiülesannetega, siis me ei vajaks mingeid kriisilahendusmehhanisme. ja veel üks märkus. täna ja mõne päeva eest kuulsime Saksa rahandusministeeriumilt analüüsi selle kohta, et eh, artikkel sada neliteist ei kõlba ja tuleks siiski lähtuda artiklist kolmsada viiskümmend kaks andke andeks, selleks puudub igasugune põhjus, et me peaksime taganema õiguslikust alusest artikkel sada neliteist põhjal. Saksa parlamendis, mis koosneb kahest äh, suurest äh, fraktsioonist, kes moodustavad valitsuse, ei saa äh, kujuneda olukorda, et üks parlamendifraktsioon püüab meile äh, Eh, ette kirjutada, kuidas edasi minna, kuidas Saksa, kui Saksa parlamenti parempoolne fraktsioon eh, püüab meile dikteerida, et me peaksime taanduma artiklist sada neliteist, mistõttu kutsun üles Saksa sotsiaaldemokraate mõistma poliitilist vastutust, mida on neil kanda. me samas ei tohi me lasta ennast ka seada ajalise surutise olukorda mandaat on siiamaani ebaselge ja selleks süü on nõukogul. ja kui me otsust ei suuda langetada, siis me peame avama järjekordse läbirääkimiste vooru. ja president annab sõna härra Terho Sambole. aitäh, president minu arvates Pangaliidu esimene etapp oli hea, hääletasin selle poolt, aga teise suhtes mul on nii praktilisi kui, kui põhimõttelisi kahtlusi. majandusspetsialistid on avaldanud kahtlust, et äh, sellise fondi koos äh, asutamine äh, tühjendab nii-öelda kõik pangad ja mina tegelikult E-, kõige enam kahtlen selles ühisvastutuses, asja sisse on toodud ka valitsused. täiesti selge on, et liikmesriigid soovivad võimu süsteemi puhul, kui on, mis on ühine ja kus tegeletakse nende pankadega meil ei tohiks seda süsteemi müüa maha eurooplastele ka selle, selle ettekäändega, et eh, see hoiab nende raha kokku, sellepärast et kui see mm, süsteem nüüd eh, vastu võetakse ja pangad eh, peavad mak-, eks ju, finantseerima seda pankade rahadest, seda finantseeritakse, siis tegelikult maksumaksja rahad on nii ehk naa mäng, mängus ja isegi vastupidiselt, sellepärast et eh, siis maksumaksjad peavad maksma ükskõik, kas kriis tuleb või mitte. kõige rohkem aga oleme mures ajakava pärast, minu meelest me kiirustame liialt. kui näiteks eh, soovitakse täisvalmidust eh, ruttu saavutada, siis ei tohiks me kärpima, kärpida Mm, läbirääkimiste aega, me võime küll kärpida seda kümneaastast perioodi, aga mitte läbirääkimiste äh, aega, sellepärast et siin ei tohi me ebaõnnestuda, see on liiga tähtis asi selleks. ja, ja mõelgem selle peale, kui oluline see asi on eri riikidele. näiteks minu kodumaa Soome, kolm suurt panka, kaks nendest põhjamaased, aga tegelikult Põhjamaadest Rootsi ja Taani jäävad sellest süsteemist välja ja siis tekibki küsimus, et mis saab siis, kui nendel põhjamaistel pankadel tekib probleeme, praegu noh, koputan vastu või tähendab, sülitan kolm korda üle õla, et praegu tundub, et ei ole raskusi tulemas, aga mine sa tea. ja meil on täiesti ehe äh, risk, et meie äh, peame nii-öelda selle kõik kinni maksma ja ma olen väga mures ka sellepärast, et kui me kiirustame takka, siis ähm, mõnedel inimestel jääb läheb meelest ära nagu see, et me teeme neid valmistus, ettevalmistusi võimalike tulevaste kriiside jaoks. stressitestid, mida praegu tehakse, need on ka varem ebaõnnestunud, kui need nüüd ebaõnnestuvad, siis sünnib pangaliit surnuna ja sellepärast ma arvangi, et hea pangaliidu äh, ülesehitust ei saa paika panna rabistades ja kiirustades, vaid rahulike läbirääkimistega oh,. fraktsioonilise kuulu, kuuluvuste saadikute nimel härra Stojanov, palun. aitäh, president. selle parlamendi ähm, koosseisu ajal olen ma alati kat-, kaitsnud eurooplasi, neid samu eurooplasi, kes praegu vaatavad meid rõdult. Nad ootavad meilt, et me asju edasi viime. Need inimesed, nii nagu kõik teisedki, soovivad, et nende hoiused oleksid kaitstud, et nad ei peaks kaks korda maksma finantshaide hoolimatute vigade eest või pärast. alati koidab selline hetk ja minu meelest just selline hetk on nüüd kätte jõudnud, kui tuleb tegutseda resoluutselt. see tähendab, tuleb meeles pidada tõsiasja, et Euroopa Liit on suveräänsete riikide liit. see ei ole kahekümne kaheksa autonoomse provintsi liit. siinkohal sooviksin väljendada toetust härra Svobodale, kes ütles, et me ei saa välja jätta teatud riike, teatud põhjusel. kui on tegemist mingisuguse regulatoorse mehhanismiga, siis see peaks kehtima kõikide suhtes, aga antud juhul on meil tegemist probleemiga. Euroopa Liidul puudub pädevus siin tegutseda. ning kui üks liikmesriikidest ja kõige suurem nendest, see on see riik, kus ähm, asub ka Euroopa Keskpank ehk kui see riik arvab, et selles kõiges on midagi problemaatilist, siis me peaksime kõik esitama endale küsimuse, kas kõik on okei okay?? põhimõtteliselt ma toetan kõiki kõnelenuid ja kolleege raporteid arutades öö, olen ma seda raportit algusest peale toetanud, aga on väga selge, et kui me soovime, et see süsteem kõikide jaoks toimiks, siis me peame aluslepingud reformima. Neid on vaja reformida. ning kui kõikide liikmesriikide inimesed lepivad põhi, aluslepingute muutmisega, vot siis saame minna nii-öelda teise või järgmise et, etapi juurde, kui meil on tõesti föderatsioonriik. praegu on Super Mario ületanud kõik võimalikud piirid. daamid ja härrad, me ei mängi siin arvutimängu, me ei söö siin nii-öelda äh, müstilisi stseeni äh, küsimus on selles, et tegutsetakse ühtse liidu suunal. majandus- ja rahanduskomisjoni nimel Susan Bowles, palun. me oleme fraktsioonide esimeestelt kuulnud seda, kuidas nad toetavad minu komisjoni ähm, seisukohta. kolmepoolsetel läbirääkimistel olen ma seni öelnud ja ütlen ka edaspidi, et kõik küsimused on läbirääkimiste laual. meil on kolm kolmepoolset läbirääkimist olnud, kus Kreeka eesistujal ei olnud mitte mingisugust läbirääkimiste mandaati, eh, mis oleks läinud kaugemale kui nõukogu oma ja ausalt öeldes ae-, noh, tähendab, eh, üksteise seisukohti võib öö, eh, lõputult üle korrata, jah, aga, aga mingisugusel hetkel tuleb see lõpetada. ma olen püüdnud äh, Äh, nii ol-, nii-öelda tegutseda ja komisjon on aidanud, aga mõlemad pooled peavad seda tegema. ma ei äh, soovi siin kolleege juhtida nii-öelda ühe naise reisil, ehk nõukogu peab lõpuks ometi ennast liigutama hakkama, fantaasiat kasutama ja rohkem eurooplaseks saama. ja tegelikult äh, tipatapasammud ei piisa, mõned ministrid on rääkinud siin teatud paindlikkusest, niimoodi see asi ei käi. muidugi nii nõukogu kui parlamendi seisukohtadel on oma pus-, äh, plussid ja miinused. kui SRM sünnib, siis peaks see ühendama äh, paremat äh, kõikidelt, mitte ainult paremat ühelt ja halvimat teiselt me peame teile demonstreerima, et ähm, me oleme võimelised hääletama äh, ja hääletama õiglase kompromissi eest. aga samas me keeldume tagasi tulema hääletama nõukogu positsiooni juurde, mis on jäänud muutumatuks. ja nüüd raportöör äh, Ferreira asemel härra Sanchez Presedo. ma tahaksin proua Ferreira nimel esitada tänuavalduse. Die, dass ich, ja, Herr Kollege Langen, ich höre das auch. jah, ka mina, härra president ütleb äh,, härra Langen, kuulen, et midagi ei olnud kuulda. Saksa kabiinil on ilmselt täna äh, tõsiseid tehnilisi probleeme kas see asi toimib siis nüüd? ja, ja sakslased on uuesti pardal, palun, härra Sanchez Presedo. Continuo, presidente. Iniciaba mi intervención diciendo. Aitäh. motiiviks oli esitada meie Ehm, majandusasjade komisjoni seisukohta. üks hetk, palun, mul on tõesti väga kahju, härra Sanchez Presedo. jah, aga Saksa kabiin ütleb, et neilt võeti mikrofon ära, kes siis tegelikult seda jama seal korraldab? aa, inglased on Saksa kanalil. noh nüüd ma tahaksin tõesti paluda, et Ühendkuningriik oleks vähegi tagasihoidlikum oma kapis, selleks et saksa keel jõuaks kõikideni, vabandan, härra Sanchez Presedo teie ees veel kord. jah loomulikult oleme me väga huvitatud, et just saksakeelne tõlge täna kuulda oleks, ütleb härra Sanchez Presedo. proua Põus ju viitas sellele, et kolmepoolsed läbirääkimised ei ole andnud vähimaidki tulemusi. me peame viima parlamendis läbi hääletuse selleks, et anda selgelt mõista, et parlament kavatseb väga tõsiselt suhtuda oma kaasrääkimise õigusse ja et dokument äh, sisaldab olulisi momente ja et selleks, et soliidsel tasandil pangandusliit moodustada ja moodustada pangandusliit Euroopa Liidu toimimislepingu äh, alusel, Euroopa Liidu õiguse alusel, niisuguse õiguse alusele, mis tagaks selle äh, mehhanismi algusest saadik eduka toimimise ja loomulikult on vaja anda äh, Kreekale kui eesistujariigile läbirääkimismandaat, sest kõigepealt on vaja saavutada kokkuleppele esimeses lugemises, kuid see eh, tulemus esimese lugemise järel peab olema piisavalt ambitsioonikas, selleks, et me saaksime apelleerida nõukogule vastav otsus vastu võtta. aitäh ja nüüd äh, komisjoni nimel härra volinik Barnier. aitäh, härra president tervitan teid kõiki, lugupeetud saadikud. härra president, ma tänan teid, et annab mulle veel kord võimaluse eh, sellel teemal eh, pangandusliit ja kriisilahendusmehhanism selles kõrges kojas sõna võtta. me ehitasime üles ju väga soliidse samba pangandusjärelevalve osas nii neile, kes kuuluvad euroalasse, kui ka need, kes kavatsevad euroalaga liituda. ja ma leian, et ka äh, finantsvaldkonnas on olukord samasugune lugu nagu keskkonnaga, äh, ter-, tegutseda tuleb terviklikult ja kui tekib vajadus midagi parandada, paremini teha, siis tuleb seda teha, aga kõik need parandused tuleb hästi ette valmistada, mitte et Äh, toetada omapoolse tegevusetuse või kiirustamisega kaost. teisipäeval ma juba väljendasin komisjoni seisukohta selles kojas sõnaselgelt. me oleme parlamendiga äh, samal seisukohal, me leiame, et me peame leidma lahendusele, leidma lahenduse kiiresti ja selline lahendus on hädavajalik meil on vaja jõuda asjaomase usaldusväärse tulemuseni, tulemuseni, mis toimiks finantsturge korrastavalt. meil on oluline, et me suudaksime tulevikus kriisi paremini lahendada, tulla toime pankadega ja pankade toetamisega, kes kukuvad kokku maksejõuetuse tõttu aga me peame tingimata vältima, et sellega ei kaasneks maksumaksjate süstemaatiline aadrilaskmine. mul on väga hea meel, et teil, proua Põls, on väga konstruktiivne ja entusiastlik lähenemine ja et te pole kaotanud lootust selles osas, et me lahenduseni jõuame. kõik, kes siin on oma seisukohti siin väljendanud öö, saadik Kiikolt ja ka, ka paljud teised, kes on eh, sellel teemal osa, sõna võtnud ja selles arutelus osalenud. aga nagu ma juba mõne päeva eest ütlesin, on ühine tegutsemisvajadus tõepoolest nõutud. jah, me oleme arutanud asja tehnilist poolt, tehnilisi üksikasju, jah, tegemist on väga ulatusliku ja kompleksse küsimusega, kuid me töötame ju tegelikult küsimusega mis seitsekümne viie protsendi ulatuses varustab Euroopa Liidu kodanikke rahaliste vahendite ja krediitidega, samuti ka majandust. ja me loomulikult peame e, väga kiiresti tegutsema piiratud e, ajalise piiratuse tingimustes, nii nagu teie proua Voos sellele ka juba viitasite aga me peame eh, näitama siin üles initsiatiivi, me peame ise samme astuma ja ma leian, et Euroopas on tegelikult juba tehtud nii mõndagi selleks, et eh, nendest kriisiaastatest õppida ja nendest tugevamini välja tulla. me oleme ju tõepoolest astunud samme, astunud samme Äh, hoiuste kaitsmiseks, tarbijate huvide kaitseks, aga meil on nüüd tegelikult vaja tõsiselt töötada selle teise samba äh, ülesehitamise kallal. Äh, proua mm, Zimmerit ma tahaksin tänada tema tehtud märkuste eest, kes küll siiani mind ei kuulnud, kuid ma tänan, et teil on nüüd kõrvaklapid peas. ma tahan teile lihtsalt öelda, et palun, proua Zimmer, vaadake viimasel nädalal väljatatud statistilisele analüü-, statistilist analüüsi. meil on, see analüüs on koostatud selleks, et ka suured pangad tõepoolest täidaksid sihikindlalt endale võetud ülesandeid ja, ja mitte, ja ei tegeleks rahalise, rahaturgude spekuleerimisega kõiki neid samme me astume selleks, et tõepoolest kokkuleppele jõuda. kõigepealt äh, kõigepealt äh, peaks, tuleks saavutada see, et ähm, äh, Euroopa Liidu liikmesriigid tagaksid valitsusevahelise süvendatud koostöö ideest ja meil on olemas ka alus, mille nimel, äh, mille alusel läbi rääkida, härra Stojanov. Äh, seda enam, et äh, olemasoleval õiguslikul alusel kavatsetakse luua just see ühtne kriisilahenduse fond. jah, meie õigustalitused kinnitavad, et artikkel sada neliteist on just see, mille alusel me saaksime edasi minna. jah Äh, ka teie, äh, proua Zimmer, viitasite sellele, et äh, härra Barroso juba vastas pa-, parlamendi presidendi kirjale, jah, ma rõhutan veel kord, et selles kirjas väljendas ta Euroopa Komisjoni selgeid seisukohti. loomulik, et selles väga tundlikus teemas on vajalik saavutada kompromisse ja see tähendab seda, et ka nõukogu peab olema kompromissivalmis, ta peab neid samme korrektselt hindama ja et sellel kõigel peavad olema ka järelmõjud järgnevatele sammudele, mida me peame tingi-, mida me igal juhul peame astuma. jah, loomulikult diskussioonid jätkuvad, muuhulgas see arutelu, millele viitas juba siin proua Pools siin rääkisi demokraatlikust osalusest, juhtimisest ja nii edasi ja nii edasi, äh, mida öö, äh, oleme arutlenud juba ka kolmepoolsete läbirääkimiste käigus, kuid selge on see, et me peame edasi liikuma kiirendatud tempos, selleks et tõepoolest jõuda ühtse kriisilahenduse fondi moodustamiseni ja selline fond tuleks luua algusest saadik ja seda rõhutas ka proua Wortmann-Kool. ma olen teatud mõttes nõus ka härra Verhofstadtiga selles osas, et sellise riikidevahelise kokkuleppe saavutamiseni äh, on meil aega suhteliselt vähe sel-, see, selline loodav mehhanism peab olema mehhanism, mis on suuteline kiiresti tegutsema, kiiresti toimima, kiiresti sekkuma. ja nagu ma te, nagu te, ja selline mehhanism peab olema ka suuteline ennetavalt toimima, selleks et ennetada võimalikke tulevasi kriise eh, lisaks sellele öö, olen nõus, et on vaja rõhuda ka demokraatlike aspektide tugevdamisele ja järelevalvemehhanismi toimimise tagamisele. seega põhimõtteliselt on ju näha, et tee algus kompromissi saavutamiseks on olemas, nüüd on seega vaja selle kompromissini jõuda. meil oleks vaja, et see mehhanism oleks lihtne, ülevaatlik, toimiv ja et ta toimiks Euroopa majanduse, maksumaksjate ja siseturu edenemise huvides. selles mõttes on selle mehhanismi kanda roll eh, ühtse siseturu toimimise tagamisel see tähendab seda, et siseturg peab jääma sidususeks, eh, sidusaks eh, ka tingimustes, kus eh, makstakse riigipoolseid subventsioone. ka härra Verhofstadt viitas sellele, et ECOFIN-i mandaat peaks sündima varem ja et on kahju, et see kaks nädalat kaduma läheb ma võin teile kinnitada, et Euroopa Komisjon on äh, täiel määral aru saamas sellest oma õlgadel lasuvast vastutusest ja me tõepoolest soovime liikuda edasi euroopaliku lahenduse suunas, nagu ütles ka härra Kuhn-Pendit asi ei saa seisneda rahvusriikide pädevuste mehaanilises liitmises, peab tekkima süntees, suur aitäh! suur aitäh, härra volinik! no daamid ja härrad, ma tänan fraktsioonide poolsete seisukohavõttude eest, ma leian, et oleme ühtsed selles, et pangandusliit on selle valimis äh, selle ametiaja kui mi-, kui mitte väga oluline, siis kõige olulisem poliitiline projekt. see on keskse tähtsuse projekt kogu finantsstabiilsuse jaoks, mitte ainult eh, euroalas, vaid Euroopa Liidus tervikuna. nii, olukord on nüüd selline, et selle maja majandus- ja rahanduskomisjon on oma otsuse öelnud, seisukoha vastu võtnud nõukogu on määratlenud ka oma seisukoha, seega nende kahe seadusandja vahel peab öö, saavutatama öö, kokkulepe, see on loomulikult väga tundlik kokkulepe ja peab olema tagatud mõlema osapoole häälteenamusega. ma leian Euroopa Parlament kui seadusandja eh, peab säilitama selles otsustusprotsessis keskse rolli. seega ma leian, et eh, kõigepealt tuleb rõhutada seda, et demokraatliku eh, seaduslikkuse ja läbipaistvuse asukoht on just see kõrge koht, koda ja et Euroopa Parlamenti ei saa seadusloomest kõrvale suruda. Te palusite, et äh, ma kirjutaksin nõukogule ja paluksin ECOFIN-i äh, istungit tuua varasemale ajale. seda soovisid äh, täna siin sõna võtnud fraktsioonid. jah, ma kirjutan vastavasisu, sisu, vastavasisulise kirja nõukogule ja ma sel juhul paluksin, et selles protsessis osaleks ka Euroopa Komisjon. läbirääkimiste tulemustest teavitan ma teid kindlasti. härra Roil, palun. härra president, kas keegi võiks mu lihtsameelsele mõistusele selgeks teha, et see koomiline ja üllatav menetlus, kust see niisugune menetlus tuli, mida me seda siin nüüd siin niiviisi ühtäkki käiku laseme, me ei ole parlamendis selle asja üle üldse hääletanudki toimuvad mingid kolmepoolsed läbirääkimised ja meie täiskogu äh, istungi ajal siin Strasbourgis räägitakse ühel ja samal teemal kaks korda, täna toimub täiendav istung, äh, siis te kavatsete veel kuhugi kirjutada, siis äh, korratakse kolme, samaaegselt avatakse kolmepoolsed läbirääkimised, mis asi, kas on mingi koloniaalkauplus siin või? kas ei ole olemas mingit selgepiirilist menetlust, kas on olemas mingi põhjus, miks me tavapärasest läbi, läbirääkimiste ja küsimuste menetlemise viisist taganeme? härra Roil, kui te arvate, et te olete lihtsameelne, siis miks mitte, ma vastu ei vaidle aga mina püüan siin lihtsalt eh, fraktsioonide esimeeste eh, konverentsi otsust ellu viia ja esimeeste konverentsil otsustati, et enne seda, kui määratletakse mandaat lõplikult, toimuks eh, tänane arutelu esimeeste konverents äh, kohtub, äh, kohtus juba äh, läbirääkimismeeskonnaga ja nii nagu nad soovisid, soovis, soovisid läbirääkijad kuulata täiskogul ka fraktsioonide esimeeste sõnavõtte selleks, et edasi minna kolmepoolsete läbirääkimistega, see asi leidis just aset. lisaks sellele otsustas seda kõike esimeste konverents juba neliteist päeva tagasi EKONi muudatusettepanekute hääletamine täna leiab küll aset, aga lõpphääletus selle dokumendi osas jääb äh, vastu võtmata selleks, et mitte esimest äh, lugemist lõpetada. ja EKONi seisukohta toetas ka täiskogu see annab läbirääkijatele võimalusele, läbirääkijatele võimaluse tugevdada oma positsioone läbirääkimiste käigus nõukoguga. seda otsustas valdav häälteenamus. võib-olla te peaksite vastava Rahvapartei saadikuga asja üle siis arutama, kui te seda teinud ei ole, ah te juba tegite seda, ütleb härra president truult, täites mandaati, mille andis mulle esimeeste konverents, püüdsingi esimeeste konverentsi otsust ellu viia. andke andeks, mina ei ole seda menetlust siin korraldanud ega algatanud, ma täidan esimeeste konverentsi otsust. kas keegi soovib veel sõna võtta? palun. härra Šimanski, palun panie przewodniczący panie i panowie! E, wczoraj przed eile enne kui toimus kliima ja energiapoliitika lõpphääletamine muutis president võimatuks minul väljendada seda rap- arvamust oma raporti e, lõpliku kuju kohta ja see muutus minu arvates ka hääletamistulemusi. pärastlõunal saatis mulle parlamendi juhatus info selle kohta, et äh, esimees ei järginud või president ei järginud parlamendi reegleid, küll aga ma sooviksin kuulda selles osas Euroopa Parlamendi presidendi seisukohta, et äh, selline äärmiselt laiduväärne asi on toimunud. härra Šemanski, teil on täiesti põhjendatud sõnavõtt eile enne hääletust palusite te sõna, palusite kirjalikult seda eelõhtul juba, seetõttu käitusite teie väga korrektselt. see oli istungi korraldanute viga, et nad koosoleku juhatajat sellest ei teavitanud. Teil oleks olnud õigus sõna saada pärast seda, kui teie kaebus, see te esitasite fraktsiooni esimehele, siis äh, ma rääkisin fraktsiooni esimehega ja loomulikult seal, kus töötavad inimesed, loomulikult ka vahel eksitakse ja see oli istungi korraldanud teenistuse viga. ma palun seda selgitust aktsepteerida, jah, see oli viga, te oleksite pidanud sõna saama Kelly. härra Kelly, palun. aitäh, president. minu protseduuriline küsimus puudutab esimeste konverentsi otsust lükata edasi täna planeeritud hääletamine, mis pidi puudutama Euroopa Läänemere piiril toimunut Hispaanias Ähm, edasi, seal on olnud siis tormid, äh, üleujutused ja nii edasi. minu arvates me peaksime praegu seda asja arutama, äh, et näidata solidaarsust nende inimestega ja, ja ma ei saa aru, mispärast see edasi lükati, tegelikult äh, poole üheteistkümnest oli paus ehk ei olnud niimoodi, et ajakava oleks väga takka surunud, minu arvates me peame solidaarsust öö, ähm, demonstreerima ja tegema kõik, mis vähegi võimalik, et neid inimesi abistada. härra Kelly, ka selles osas on tegemist esimeste konverentsi otsusega. seal langetati niisugune otsus ja nad ei soovinud seda päevakorra päevakorda lülitada, aga loomulikult saab selle igal ajal tulevikus päevakorda lülitada, ma tean, et asjaomane komisjon peab kõigepealt selle küsimusega tegelema ja siis on täiesti reaalne, et see päevakorda jõuab järgmisel täiskogul. härra Kolnis. härra Kolnis, palun. Ah president, härra Kolnis, ma väga vabandan kas te tahtsite samas härra Kelly punktis sõna võtta, palun härra Svoboda, ütleb härra president ma tahtsin härra Kellile öelda veel seda, et esitatud on juba taotlus selles osas, et järgmisel täiskogul oleks see küsimus päevakorda, sest ka Austrias ja Itaalias on tegemist väga raskete ilmastikutingimuste üleujutuste ja suurte lumesadu, sadudega ja seega on see täiesti reaalne, et see jõuab päevakorda, ma loodan, et teie fraktsioon toetab teda ja nüüd kolleeg Kolnis, palun. härra president, teen hästi lühidalt on väga tervitatav, et tunnistasite härra Šimanski vastu toime pandud eksimust. aga paljud saadikud ei otsi niivõrd vabandust. härra Šimanski raportöörina ju tegelikult kutsus inimesi selle teksti vastu hääletama, mis on äärmiselt ebaharilik ja kui talle oleks an-, antud äh, see aeg, mis talle oleks pidanud kuuluma, siis oleks võib-olla hääletustulemus olnud ka teistsugune. minu meelest taolisel juhul inimene peab ikkagi saama rääkida, see raportöör, ja minu arvates see asi tuleks uuesti hääletamisele panna. jah, härra Kolnis. võite arvata, et me tegelesime väga põhjalikult selle küsimusega, lähtudes